õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamise juurde ja järgmine päevakorrapunkt on Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas. kolleeg Lomber, palun. aitäh, täna ma esinen äh, Lõuna-Aasia riikide delegatsiooni juhina ja ma tahaksin äh, kõigepealt avaldada kaastunnet äh, nendele peredele, kes hukkusid äh, Lahore rünnakus äh, ülestõusmispühade ajal. me näeme, et äh, vägivaldsete äärmuslaste rünnakud on sagenemas Pakistanis ja oluline on, et valitsus ja armee teeksid koostööd selliste rünnakute vastases võitluses. tervitame valitsuse jõupingutusi haridussüsteemi reformimisel ning mitmekesisuse äh, soodustamisel ja samuti äh, inimõigustest kinnipidamine on väga oluline, inimõiguste komisjoni kokkukutsumine ja ka nende konventsioonide ellurakendamine, millele äh, valitsus on oma allkirja andnud, nagu GSB pluss kokkulepe ja loodame, et kaalutakse uuesti ka surmanuhtlust ja ehk äh, otsustatakse see hoopis kaotada, aitäh. kolleeg Weidenholzer, kas ta on siin? tundub, et mitte. härra Keilan härra Kelam, me, meile valmistab äh, muret äh, rünnakud ja üha sagenevad rünnakud äh, Pakistanis, mis on oluliseks partneriks Euroopa Liidule need rünnakud Lahores olid suunatud kristlaste vastu, kuid enamik ohvritest olid tegelikult moslemid, kaastunne kõigi omastele krist-, kristlased, šiiad, hindud, kõik eksisteerivad Pakistanis koos ja vägivallaavaldused vähemuste vastu ähm, ei leia äh, piisavat tähelepanu ka diskrimineerimisvastaste seaduste alusel. Esha Bibi tragöödia on sümboolse tähtsusega, ta saadeti ähm, jumalateaduse süüdistusega äh, Ehm, määrati talle surmanuhtlus ja ta on eh, juba kuus eh, aastat oodanud eh, selle otsuse täide viimist, loodame, et siiski tehakse õiglasem otsus tema puhul ja tahaksin ka kõrget esindajat Mogherinit üles kutsuda teha läbirääkim-, alustada läbirääkimisi selleks, et juurida välja igasugune sallimatus Pakistanis. kolleeg Tänok Uh, need, uh, kes uh, vähemust mm, rühmadesse kuuluvad Pakistanis, nende elu võib olla väga raske, nii šiiad, ahmadid ähm, äh, ja eriti just kristlaste jaoks need kohutavad terrorirünnakud äh, ähm, ülestõusmispühade ajal kahjuks ei ole tegemist üksikjuhtumis, juhtumiga ja meie peaksime kindlalt äh, selle rünnaku hukka mõistma. tahaksin kutsuda üles Pakistani valitsust teha enam selleks, et tekitada sallivusel põhinev õhustik näeme, et praegu ei ole suudetud muutu-, muuta seadusi, mis puudutavad äh, näiteks jumalateadust äh,, need kü-, küsimused peaks, need seadused peaks kindlasti üle vaatama, samuti Shia, kes on üles kutsunud äh, Äh, neid seadusi muutma ja maksis selle eest ka oma eluga, teda äh, paljud austavad Pakistanis, kuid selge on see, et äh, riik on endiselt väga mõjutatud ähm, äärmusliikumiste ideoloogiast. ma loodan, et lõpuks ometi leitakse tahe muudatuste esilekutsumiseks ka selles riigis. aitäh, härra Tännok. härra Weidenholzer, palun nüüd. president aitäh, president, mitte esimest korda ei tegele me siin kojas äh, kiireloomuliste küsimuste all Pakistaniga, seal on tõesti probleeme religioosse sallimatusega ja Taliban on terroristlik organisatsioon, mis ähvardab kõiki, kes ei jaga nende hullumeelset tõlgendust äh, islamiusu kohta eriti vihased on nende vastu, kes on islamist ära pöördunud, täpselt samamoodi nagu ka teiste usutunnistuse esindajad. Lahore eh, pargis eh, tulid inimesed rahumeelselt kokku, ohvrite hulgas oli palju kristlasi, eh, teiste usutunnistuste esindajaid, aga ka moslemeid. ma arvan, et me peame andma endast kõik selle ohu vastases võitluses ja me ootame Pakistanilt, et ta hakkab terroristide vastu tõsisemalt võitlema. aitäh, härra Weidenholzer, järgmisena saab sõna proua Veržea üheks minutiks. aitäh Lahore pargi rünnakud, äh, nendes hukkusid seitsekümmend kaks äh, inimest ja kolmsada viiskümmend inimest said vigastada. Äh, suur osa hukkunutest olid moslemid. Pakistanis on endiselt usundite vahelised pinged väga kõrgel finantseeritakse terroristlikke rühmitusi. kahjuks äh, on tegemist äh, autoritaarse riigikorraldusega, endiselt äh, soositakse surmanuhtluse kasutamist, kiusatakse taga oponente ja ajakirjanikke me peaksime seda teemat tõstatama ka Euroopa Liidu poolt Pakistaniga läbirääkimisi pidades, me teame, eh, milline on olnud ajalooliselt Pakistani roll kogu regioonis, Euroopa Liit võiks eh, neid protsesse juhtida õiges suunas enda poolt. aitäh, järgmisena härra Telitška, palun uh,. Eh, proua president Ehm, Lahore rünnakud oli kohutav eh, sündmus eh, ja tahaksime eh, endapoolsed kastundavaldused edastada nendele peredele, kes oma ehm, pereliikmeid kaotasid selles, nendes rünnakutes, kuid kahjuks on see järjekordne rünnak ja me ei näe mingit muutust selles regioonis Pakistani valitsus ei äh, suuda, ei ole suutnud lõppu teha äh, äärmuslikele rünnakutele. täna me kutsume üles Pakistani võime alustama ideoloogilist võitlust äärmuslusega, terrorismiga, et tegeletaks ka sotsiaalsete majandusprobleemidega ning tagatakse usuline sallivus. Pakistanil ei ole äh, aga võimalik selle kõigega toime tulla, meil on vaja kõikide regionaalsete jõudude ja rahvusvahelise kogukonna osalust. meie, eurooplased, ka meil on siin oluline roll ja seetõttu me äh, kutsume üles välisteenistust äh, ja äh, proua Mogherinit tegelema terrorismi ohtude teemaga, et Pakistanil oleks võimalik terrorism ning äärmuslus välja juurida, aitäh. aitäh. pärast autoreid saavad nüüd sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Preeda, palun, Rahvapartei fraktsioonist. atentatul de la Lahore. aitäh. Lahore kahekümne seitsmenda märtsi rünnak päeval, mil äh, kristlased tähistasid ülestamispüha, oli äh, suur tragöödia. tegelikult ohvrid, äh, see oli suunatud kristlaste vastuse rünnakuid, ohvrid olid erinevate usundite esindajad. valitsuse võitlus terrorismi vastu, sellele peaksid lisanduma ka võitlus äh, usuäärmusluse vastu. Pakistani puhul on oluline äh, teha omad järeldused sellest rünnakust, äh, soodustada sallivust vähemuste vastu. jumala teatust puudutav ähm, ja blasfeemiat puudutav seadus ähm, on vastuolus nende põhimõtetega, mis on isegi põhiseaduses kirjas. härra äh, Howitt, palun. Äh, tunneme endiselt vapustust nende rünnakute pärast äh, Äh, tegelikult terrorirünnakute ohvritest ähm, null koma viis protsenti on Euroopas ja tegelikult suur osa ohvritest on olnud moslemid, äh, äh, nii et seetõttu me leiname seitsekümmend nelja Lahore terrorirünnakute ohvrit ülestõusmispühade ajal ähm, püüdi tekitada kõige suurem kahju just nendele, kes on kõige süütumad. me apelleerime inimõigustele, õigusriigi põhimõttele, me oleme surmanuhtluse vastu ning äh, tahaksime äh, et ähm, Pakistani valitsus üle vaatas, kas kõik äh, surmaotsused siiski on tõepoolest seotud terroriohuga, Abdul Basidi juhtumit tooksime siin välja me oleme solidaarsed Pakistaniga ja kõikide teiste riikidega, kelle kodanikud on langenud terrorirünnakute ohvriks. järgmisena saab sõna härra Pelder, palun, ECR fraktsioonist. aitäh, president. Pakistani kristlased kirjutasid mulle sellel nädalal, et Pakistani õpikutes räägitakse südantlõhestavalt kristlastest ja teistest äh, usuvähemustest ja nüüd tahetakse ka need äh, sõnad sealt välja võtta, sellepärast et nad ütlevad, et piibel on äh, surma juureks ja sellepärast tehti ka rünnak Lahores. me peame võtma vastu meetmed sellise õudse äh, Pakistani noorte mürgitamise pärast. Euroopa Komisjon peab andma raha Pakistani haridussüsteemile või midagi tegema selleks, et pakistanlasi aidata. me samal ajal islami koolidele antakse abi, me peaksime rohkem tähelepanu pöörama vähemustele ja Lahori veresaun Äh, oli suurepäraseks näiteks selle kohta, et kristlasi kiusatakse taga ja jumala teotuse seadustega tuleb ka midagi ette võtta. kas äh, olete nõus sinise kaardi küsimusele vastama? kallis kolleeg, Pakistani terrorirünnaku kõrval väga paljud inimesed tulevad Pakistanist ära, nad tulevad Euroopasse, samamoodi nagu afgaanid, süürlased, iraagid ja kas te ei leia, et me peaksime komisjonilt nõudma, et ta hakkaks Pakistani valitsusega pidama läbirääkimisi? selleks, et äh, hoolitseda sellest, et inimesed jääksid siiski oma koduriiki. pagulaste arv Pakistanist suureneb iga päevaga. härra Pelder Eh, kallis kolleeg, ma olen pikemalt juba tegelenud olukorraga Pakistanis ja seal on suisa kaks riiki. seal on tsiviilne võim ja teine võim, mille all on ka näiteks terroriorganisatsioonid Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peaksid tõesti täpselt vaatama, milline see olukord koha peal on ja tõesti, tegemist on plahvatusohtliku olukorraga. aitäh, sellega on äh, fraktsioonivoorude esindajate voor äh, lõppenud ja nüüd tulevad registreeritud kõnelejad. härra Hölveni esimesena. aitäh proua president, kallid kolleegid, ühte tuleb selgelt välja öelda. see rünnak Pakistanis oli suunatud kristlaste vastu, kes pidasid äh, ülestõusmispühi. me peame üles näitama solidaarsust kõikide ohvritega ja nende lähedastega. Need inimesed tapeti sihipäraselt ja meelega ning Talibani äh, võitlejad tegid seda siis, kui nemad oma usku pühitsesid. terroriorganid tõstavad pead Pakistanis, valitsus üritab midagi ette võtta, aga ei ole siiski võimeline olukord lahendama. lootus pole siiski surnud. pärast rünnakut loodi väike äh, tolerantsuse rühmitus, selleks, et lepitada kristlasi ja moslemeid. aitäh, härra Hölveni. järgmisena härra Kaan, palun üks minut. proua president, me mõistame hukka rünnakud Lahores ning edastame oma kaastunde ohvrite peredele. enam kui kuuskümmend tuhat inimest on kaotanud äh, oma elu viimastel aastatel ja kümme miljardit dollarit on äh, olnud kahju majandusele. Pakistan äh, küll äh, tegeleb terrorismivastase võitlusega, kuid teised riigid peaksid teda selles võitluses aitama. me oleme näinud terrorirünnakute õudust hiljuti ka Brüsselis ja Pariisis. tegemist on ülemaailmse probleemiga, siin ei ole tegemist kultuuridevahelise konfliktiga, vaid lihtsalt äärmuslased püüavad äh, õõnestada meie ühiskondi ja meievahelised äh, lõhed muudavad äh, nad tugevamaks. me peaksime pöörama tähelepanu algpõhjustele ning ennetama radikaliseerumist, lõpetama terrorismi, terroristlike tegevuste rahastamise. Euroopa Liit peaks enam panustama terrorismivastasse võitlusse kõneleja katkestatakse, kuna ta ületas kõneaja. kolleeg Bashir, üks minut. Äh, Brüsselist äh, Lahorini äh, ükskõik kus rünnakud aset leiaks, me peame nad kõik hukka mõistma, on täiesti arusaamatuid tegusid, mida ei ole võimalik kuidagi õigustada hiljutised rünnakud Lahores on äh, samasugused. me peaksime hukka mõistma need kuriteod ning väljendama oma solidaarsust Pakistani inimestega ja see peaks äh, olema tingimusteta toetus. paljud kasutavad seda võimalust äh, selleks, et pidada loenguid Pakistanile paljudes sisepoliitilistes küsimustes. kujutage ette, kui pärast hiljutisi rünnakuid Euroopas keegi ütleks meile, et äh, jah, kahju küll, aga meie rändepoliitika või sotsiaalse integratsioonipoliitika läbikukkumine on süüdi selles, mis juhtus me oleksime vägagi nördinud ja õigustatult, igal asjal on oma aeg, sotsiaalsele poliitilisele debatile on samuti oma aeg, kuid praegu ei ole see aeg, aitäh suur tänu ja härra Svoboda saab järgnevalt sõna. austatud kolleegid, austatud volinik, ma tunnustan seda resolutsiooni sellepärast, et see mõistab hukka barbaarsed terroriteod. Nende ohvrid olid suures, laias laastus peamiselt kristlased ja Euroopa ning Euroopa Parlament peaks kaitsma Äh, kristlasi. Äh, nende kiireloomuliste küsimuste eesmärk ei ole mõte rääkida konkreetsest riigist ja selle olukorrast, aga me peame rääkima konkreetsest ohust konkreetsetele inimestele, mis on ka resolutsiooni punktis üheksa kirjas, kus me siia Biibit jällegi äh, mainime, sest ta siia Biibi mõisteti jumalateotuse eest Eh, vanglas, eh, küsimus on, eh, kas tema karistus kantakse välja või mitte. järgnevalt palun kolleeg Kaarim. üks minut on teil aega. ilma mikrofonita räägib kõneleja. vabadus peab olema inimestel minna oma pühakodadesse Pakistanis riigiga ei ole see kuidagi seotud. Pakistani aluspõhimõtted, millesse me, millele ka me viitame oma resolutsioonis, on see kirjutatud äh, nii. iga inimene, kes äh, tapeti või äh, vigastati selle argliku teo läbi, on pakistanlane ja kui me viitame nendele inimestele siin konkreetselt, siis me ei austa nende mälestust riigid, kes terroristlikke organisatsioone toetavad, äh, peaksid teadma, et teie teod tulevad äh, päevavalgele ning äh, teie mm, osanikud ja kaastöötajad paljastatakse. ükskõik, kas te ründate Lahoret, Pariisi, Brüsselit või Londonit, meie seisame õlg õla kõrval ja oleme teie vastu. suur tänu teile järgnevalt oleme jõudnud äh, siis äh, meie lühikese kõnelejate nimekirjaga äh, lõpule ja vaba mikrofoni muu voor on nüüd, nii et härra Tsiirja saab sõna, ütleb juhataja. suur tänu teile, juhataja. Ehm, selge et äh, ma tahaksin liituda kõikide nende kolleegidega, kes on mõistnud tugevalt hukka need äh, terrorirünnakud. samal ajal arvan ma aga, et selge on, et Euroopa Liit peab saatma välja väga selge sõnumi rõhutades, kuivõrd pühendunud oleme me inimõiguste kaitsmisele mitte teoorias, vaid äh, ka praktiliselt. me peame vaatama ka, mida Pakistani valitsus on ette võtnud, me peame rõhutama, et inimeste õiguste kaitsmine ei ole lihtsalt äh, põhimõte, vaid äh, me tahame näha ka praktilisi tegusid. me peaksime äh, mitte ainult üksikutele näitetele pühendama oma tähelepanu, sellepärast et see oleks ka teatud diskrimineerimise vorm, aga üldisematele küsimustele me peaksime vaatama Äh, seda, et Amnesty International on öelnud, et Euroopa peaks väga tihedalt pilku peal pidama regiooni sündmustel. Äh, samuti on erinevad äh, diskrimineerimisvormid, mille vastu peaksime me ka olema. järgnevalt üheks minutiks saab sõna härra Marias, palun hiljutised äh, terrorirünnakud on suunatud just äh, kristlaste vastu Lahores, see just nii oli ning see näitab, et äh, islamiterror ei ole tabanud mitte ainult Euroopa, vaid ka teisi riike Äh, rohkem kui sada inimest äh, on äh, saanud kannatada, hukkunud on palju rohkem inimesi kui Brüsseli terrorirünnakutes, aga samas Euroopa inimesed ei ole sellest kõigest väga huvitatud. Euroopa võtab endiselt vastu Süüria pagulasi, sadu tuhandeid inimesi, räägime me siin suurusjärgust ja Pakistanist hakkavad ka inimesed pagema olukord äh, Kesk-Aasias ja Lähis-Ida riikides on äh, täiesti plahvatusohtlik. Äh, on strateegilisi jõude, kes väljaspool oma proksisõdu peavad, nii et täielikult mängitakse tulega. islami äärmuslaste organisatsioone niivõrd on tugevdatud praegu, et ka meie peaksime praegu võtma positsiooni ja tegutsema ka reaalselt. suur tänu! kolleeg Vanane, palun. mis eh, siis eh, Pakistanis lihavõtte eh, pühade ajal juhtus, on väga selge näide islamistide rünnakust, aga siin meie kojas tundub, et on äh, oht, äh, et inimesed ei julge enam öelda, et äh, islam on väga agressiivne, kristlasi tapetakse ka Euroopas, mida eurooplased teevad, mitte midagi. nii et tundub, et zombina vaadatakse asju pealt, kõik kardavad, kõik arvavad, et midagi Euroopas ei juhtu, inimesed Äh, terroristid ei lähe läbi sõlmpunktide, läbi raudteejaamade või läbi lennujaamade, vaid nad liigut-, liiguvad mööda oma äh, võrgustikku, nad ei karda midagi, aga Euroopa ei tee midagi, Euroopat ei huvita. kristlasi võib äh, tappa, aga islamiterroriste tuleb igal juhul karistada ja selle jaoks on vaja rakendada kindlasti surmanuhtlust. järgnevalt palun kolleeg Šoidrova suur tänu teile, äh, proua äh, juhataja, ma tahaksin öelda oma kolleegile, et Euroopa poliitikuna äh, mina kasutan metrood ja ma olen ka järjekorras lennujaamas, nii nagu iga teine Euroopa kodanik seda on. aga mina arvan, et oluline on see, et Euroopa Parlament peaks seisma terroritegude vastu, mis ka Pakistanis on ette võetud usuliste rühmade vastu, keda taga kiusatakse meie kutsume üles valitsust, Pakistani valitsust äh, tõhusamalt võidelda äh, selliste vägivallategude vastu. Asia Biibit äh, siin juba mainiti, meie kutsume üles, et ametivõimud vabastaksid Asia Biibi. me oleme tegelikult sellele üles kutsunud juba kahe tuhande kümnenda aasta algusest alates, ta ootab praegu oma surmanuhtluse elluviimise elluviimist ja tegelikult on inimesena ka, kes ei ole mitte midagi teinud valesti. tegemist on lihtsalt naisega, kes on oma usuvabadust kasutanud, seda väljendanud, aga kahjuks sellised asjad on Pakistanit kuritegelikud. proua Peeter, palun. suur tänu teile, juhataja lihavõttepühade ja ülestõusmispühade tähistamine kristlik äh, püha on äh, tragöödiaks muutunud. seitsekümmend kaks inimest tapeti, kolmkümmend last sealhulgas ähm, enesetapurünnakus. Äh, kristlaste perede ja tegelikult laste ja naiste sihipärane ründamine näitab seda, kuidas viha on suunatud otseselt nende vastu ning äh, enesetapuründajad, islamistid, need ei huvitanud ka seda, et moslemeid hukub. Äh, kristlased moodustavad umbes äh, kaks kristlaste vastased rünnakud moodustavad kaks protsenti rünnakutest ja see aina kasvab, see arv. see resolutsioon, mis meie ees on, on väike samm selle olukorra lahendamiseks, aga ilma jätkutegevuseta see ei ole Äh, mõjukas. ekstremismivastased äh, äh, ettevõtmised ei saa riigipiiridel lõppeda, me peame olema ühendatud selleks, et kristlust ja inimõigusi kaitsma. kutsun üles Pakistani ametivõime siia Bibi vabastama. kolleeg Kelly saab järgnevalt sõna, palun. Eh, suur tänu teile, juhataja, ma arvan, et terrorismiteod toodi meile kodule lähedale, Brüsseli rünnakud seda näitasid, paljud inimesed üle ilma kannatavad, ükskõik kas Lahores või Brüsselis, me peame kõik tegema, mis võimalik selleks, et terrorismi vastu võidelda. ning meil on vaja ka ekstremismi vastu ideoloogilise sõja võitmine, mis on täpselt sama oluline. Pakistani valitsus püüab teatud reforme ellu viia eriti just lapsabielude vastases võitluses ning püütakse kaitsta naisi erinevate diskrimineerimise vormide vastu, siis sellegipoolest on meil vaja palju rohkem ära teha. selleks, et eh, näiteks avaldada survet eh, nendele valitsustele, selleks, et eh, oleks tagatud see, et mitte ainult reforme ei võeta vastu paberil, vaid et neid ka rakendatakse, sellepärast et diskrimineerimist, eriti naistevastast, on väga palju samuti tihti eh, sunnitakse neid eh, islamiusku omaks võtma ning sunnitakse abieludesse. nii et meil on vaja teha kõik eh, selleks, et aidata, suur tänu. suur tänu, härra Kelly ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru lõpuni ning nüüd saab proua Tyson sõna. aitäh, proua president lugupeetud parlamendisaadikud! nagu Besharas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembris ja nüüd äh, Lahoris munapühade ajal olid jällegi rünnakud suunatud just lastele, kristlastele ja nendele, kes pühitsesid kristlikke pühi. Pakistan on mitmekesine riik, Lahore rünnak oli suunatud kristlaste vähemusele, aga tapeti ka väga palju moslemeid. see rünnak toimus ainult kaks aastat pärast äh, Lahores toimunud äh, äh, kirikutele äh, pommipanemisi. Federica Mogherini avaldas kaastunnet ohvrite lähedastele ja ütles, et me jätkame Pakistani toetamist tema võitluses terrorismi vastu selleks, et ta saaks samamoodi meie ühiseid äh, väärtuseid äh, ellu viia. Äh, Pakistani kutsutakse üles õigust mõistma, kõigepealt üles leidma ja siis õigust mõistma nende rünnakute äh, taga olevatele inimestele. meile tõesti valmistab muret see, et äh, vägivald ja sallimatus teatud Pakistani osades suurenevad ja me väga täpselt jälgime neid arenguid. vähemused seal, kaasa arvatud kristli- äh,, usuvähemused, kannatavad ebaproportsionaalselt palju ja nad äh, on tihti äärmuslike organisatsioonide rünnakute sihtmärgiks. valitsus peab hoolitsema kõikide usuvähemuste julgeoleku eest. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta GSB pluss raportis äh, tuuakse välja see, et inimõiguste alane olukord on raske. me alati tõstame oma äh, dialoogis Pakistaniga inimõiguste küsimused ja julgustame neid probleeme lahendama äh, kaasa arvatud ka vähemuste probleeme lahendama. Euroopa Liidul on kahju, et äh, surmanuhtluse moratoorium kaotati ära ja et see tõi endaga kaasa väga palju surmanuhtluse elluviimisi. numbritelt äh, on Pakistan praegu kolmandal kohal kogu maailmas e just eile mm, poodi üles ka üks äh, surmamõistetutest. Euroopa Liit mõistab surmanuhtluse ükskõik mis tingimustes hukka ja on alati kutsunud üles seda kogu maailmas ära kaotama. Euroopa Liit äh, Pakistaniga suheldes toonitab ikka ja jälle seda, et äh, tuleks uuesti surmanuhtluse moratoorium sisse viia ja kinni tuleks pidada teatud miinimumstandarditest Euroopa Liit toetab samamoodi mitmeid projekte, millega suurendatakse teadlikkust, inim-, kaitstakse inimõigusi ja tagatakse juurdepääs kohtuvõimule haavatavatele ühiskonnarühmadele. täpselt samamoodi toetatakse ka vabaühenduste tööd. kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on meil kuussada kolmkümmend viis miljonit äh, eurot abina ette nähtud ja samamoodi tuuakse seal ka välja see, et inimõiguste alast val-, olukorda tuleb äh, lahendada probleemid on ikka suured, hoolimata konstruktiivsetest ettepanekutest. Pakistan on teinud juba edusamme, näiteks on inimõiguste alast äh, seadusandlikku raamistikku parandatud, on samamoodi nõukogu selle jaoks kokku kutsutud peale selle valitsus võttis vastu tegevuskava selleks, et inimõigustalast olukorda Pakistanis parandada. selles kavas on mitmeid meetmeid, nagu näiteks ka riikliku tegevuskava väljatöötamine äh, vähemuste õiguste kaitsmiseks samamoodi on tehtud samme selleks, et äh, ka vihakõne levinud äh, ja suure probleemi lahendada. samamoodi on vaja teha veel ka edusamme selleks, et naiste õigusi parandada. Euroopa Liit on üles kutsunud ka terrorismi vastu järjekindlalt võitlema ja seda vastavalt rahvusvahelisele õigustele, põhiõigustele ja väärtustele ja inimõiguste standarditele. meil tuleb rohkem rõhku panna ennetustööle terrorismi puhul eriti tuleks võidelda radikaliseerumise vastu ähm,, äh, terrorismi rahastamisele ja samamoodi ka noorte terroristiks värbamisele. tahan lõpetuseks veel toonitada, et Euroopa Liit on olnud ja jääb demokraatia suureks toetajaks Pakistanis. aitäh! Eh, aitäh! aitäh teie lõpusõnade eest. me oleme saanud seitse resolutsiooni.